küsimus kõigepealt, jah? aitäh, president, kas te kuulete mind? aitäh, president ma tahaksin öelda, et eile toimus midagi erakordset Ühendkuningriigis. tema majesteet kuninganna sai kõige kauem ametis olevaks monarhiks Ühendkuningriikide ajaloos ja ma arvan, et äh, Ühendkuningriigide äh, liikmed ja ka Malta liikme, äh, Maltalt pärit saadikud ja teised ühenda, ühinevad minuga teenise, üritusel, mis selle